All right, thank you very much um.... suur tänu, alustagem siis. kõigepealt on mul üks teade. härra Prokk, meie esimees pidi minema eh, Ukraina opositsiooniliidritega kohtuma ja sellepärast tema täna koosolekut ei juhata. esimene päevakorrapunkt. meil on hea meel siin tervitada. jah, suur tänu. Öeldakse saalist, minul on äh, küsimus härra Broki puudumise kohta. ma saan aru, et tal on eraviisiline kohtumine äh, Ukraina opositsiooni liidritega või esindab ta Saksa kantslerit. oluline on teada, millises äh, rollis ta esineb oleks hea meel vastata teie küsimusele. aga ausalt öeldes seda siin paberites kirjas ei ole. Te saaksite eh, paluda, et sekretäriaat eh, uuriks selle asja välja, sest meil on siin niimoodi pöidlad peos, et härra Prokk oleks edukas. nüüd ma eh, loen ette järgmise osa paberit, mis minu ees on möödunud detsembris meie hääletasime uute välisfinantsinstrumentide osas, aga viimasel hetkel meie eh, juristid, lingvistid kontrollisid seda teksti pärast hääletust, mitte enne. ja siis sekretäriaat on saatnud teile teksti, Eh, nii nagu selle on ära parandanud eh, juristid, lingvistid ja see saadetakse ka nõukogule ja komisjonile. loomulikult niimoodi ei muudu dokumendi sisu. lihtsalt eh, tekst on nii õiguslikust kui keelelisest seisukohast õige. ja sekretäriaat ütles, et kõikide nende muudatustega on nõus olnud ka raportöörid. E, seda siis teile möödunud nädala teadetest ja kui teil mingisuguseid muid e, parandusi ei ole, siis ütlen, et see tekst saadetakse edasi plenaaristungile. aga nüüd, nagu ma ütlesin, on meil siin hea meel tervitada härra Igor Kormanit. tema on Moldova parlamendi spiiker ja tema siis käsitleb Moldova ja eh, Euroopa Liidu suhteid pärast Vilniuse tippkohtumist. nii et, et härra Korman, sõna on teil. suur tänu, härra Pasko. lugupeetud parlamendisaadikud. lugupeetud välisasjade komisjoni liikmed, daamid ja härrad. mul on väga hea meel, et ma saan eh, teie ees esineda arvestades neid eh, otsuseid, mida hiljuti tehti, mida veel on vaja äh, äh, teha, äh, arvestades Moldova ja Euroopa Liidu suhteid. kahe tuhande esimesest aastast alates on Moldova jaoks väga tähtis olnud Euroopa agenda. me alustasime läbirääkimisi Euroopa Liiduga assotsiatsioonilepingu osas ja ka viisa liberaliseerimise tegevuskava osas. me Eh, oleme täiesti eh, tunnistanud seda, et me eh, jälgime õigusriigi põhimõtteid, mis on meie tegevuse koostöö aluseks Euroopa Liiduga lähenemisel. on toimunud parenemine paljudes valdkondades, avalik kord, migratsioon, tagasisaatmine ja me oleme palju saatnud korda Euroopa Liidu abil. me oleme tegelenud ka õigussüsteemiga, meil on olemas eh, uus kriminaalseadus, mis puudustab vara konfiskeerimist, me oleme töötanud eh, prokuröride ja eh, kohtunikega. me usume, et kõik need sammud on aidanud meil kaasa inimõiguste kultuuri ja e, õiglasema ühiskonna loomisel. aga see kõik toob endaga kaasa ka rahalisi ja e, sotsiaalseid e, kulusid. uued liikmesriigid teavad, et selline lähenemine Euroopa Liidul ei ole sugugi lihtne valitsuskoalitsioon, mis on Euroopa-meelne, selles seisab palju väljakutseid, on poliitilised väljakutsed, ähm, on vaja kogemusi äh, koalitsiooni juhtimisel, on vaja tegeleda opositsiooniga, on vaja lahendada sotsiaalseid äh, ja mm, majanduslikke probleeme geopoliitiliselt väga keerulises regioonis. Need on meie tänase päeva väljakutsed, aga need väljakutsed ei ole meid äh, oma teelt kõrvale kallutanud, sest me arvame, et see tee on õige. meie Euroopa püüdlused on just aidanud meil ja valitseval eh, Euroopa-meelsel eh, koalitsioonil üle saada eh, vastuoludest ning on toonud kaasa Moldova moderniseerimise assotsiatsioonileping ja eh, mis möödunud novembris alla kirjutati, näitab eh, neid eh, edusamme, mida Moldova on saavutanud. meil on ka kompleksne plaan viisarežiimi liberaliseerimiseks ja mõni päev enne tippkohtumist Vilniuses tuli komisjon välja õigusliku ettepanekuga, mis puudutab Moldova kodanikke. ma tahan tänada Euroopa koda, eh, Komisjoni eh, abi eest ja toetuse eest Euroopa Parlamendi. me saame väga hästi aru, et see toetus tuli sel ajal, kui Euroopa Liidul endal oli palju siseprobleeme. lugupeetud kolleegid, aasta kaks tuhat neliteist on meie maa jaoks väga olulise tähtsusega, ta on kriitilise tähtsusega. me peame nägema, milliseid tulemusi on viimase nelja aasta Euroopa-meelne püüdlus endaga kaasa toonud. meie kodanikud annavad meile hinnangu valimise ajal. meil on vaja stimu-, leerida eh, reforme ning üheks selleks konkreetseks näiteks ja edasiarendajaks oliks viisade kaotamine Euroopa Liiduga. me teame, et teistel eh, Ida-Euroopa eh, riikidel on kogemus, kus integratsioonil aitab väga tõsiselt kaasa viisa liberaliseerimine, viisade kaotamine on käegakatsutav tulemus eh, meie ühisest, ühistest jõupingutustest. siin ma tahaksin tänada libe eh, komisjoni liikmeid, eh, kes on öelnud, et Moldova on täitnud kõik tingimused, mis on seotud viisarežiimi lihtsustamise teel. loomulikult on oluline töötada kõikide Euroopa Parlamendi liikmetega ja sellepärast me olemegi siin ning loodame ka teie toele. me mm, arvame, et EU, Euroopa Parlament ja Nõukogu eh, kiidavad heaks selle, mida me oleme teinud. assotsiatsiooni lepingu allakirjutamine ja ratifitseerimine on samuti oluline. me arvame, et ratifitseerimine toimub eh, meie parlamendis enne kohalik, enne eh, riiklikke valimisi novembrikuus. assotsiatsiooni lepingule lisaks assotsiatsioonilepingu osas on vaja veel asju ära teha. me jätkame oma reforme. me töötame välja oma e, tegevuskava, täpsustame seda ja viime selle ellu. me e, kommunikeerime sellist kõikehõlmavat lähenemist Euroopaga ja selles osas on, um, on meil eh, eh, selline konstruktiivne riik eh,, siseriiklik dialoog, mis hõlmab kõiki kodanikke. assotsiatsioonileping ja viisa liberaliseerimine toovad kaasa kodanike jaoks ka konkreetsed eh, materiaalsed hüved. Eh, see aitab nendel eh, positiivselt eh, reageerida sellele eh, lähenemisele ja niimoodi me jõuame mm, ka jätkusuutlike eh, tulemusteni. ma rõhutan siin, et geopoliitiline lähenemine on väga oluline. oluline on, et mõistetaks hukka Transnistrias läbi viidavad seadusrikkumised laste hariduse osas, aga kahjuks kõik need asjad jätkuvad. ma tänan väga Euroopa Parlamenti selle eest, et ta näitas oma toetust Moldova eh, poliitilistele püüdlustele liberaliseerides veinikaubanduse, see on eriti oluline sel ajal, kui eh, kui eh, Vene turg jääb Moldova veinide jaoks suletuks. me loodame, et niisugune lähenemine eh, tuleb Euroopa Liidu poolt ka teistes eh, tundlikes valdkondades ja aitatakse niimoodi kaasa meie põllumajanduse ja ümbertöötleva tööstuse arengule. me täname ka oma idapartnereid traditsiooniliselt heade suhete eest. loomulikult, nagu kõik riigid, püüab ka Moldova teha selliseid öö, ehm, otsuseid, mis on kõige öö, eh, paremad nende kodanike jaost, aga Moldova öö, eh, asub seal, kus ta asub ja me ei tee mitte geopoliitilist, eh, geopoliitilisi otsuseid, vaid me teeme liberaliseerimisele suunatud otsuseid Eh, kui rahvas on rikas ja vaba, siis nad on ka alati head naabrid. lugupeetud kolleegid, meie arendame ja kindlustame oma eh, suhteid Euroopa Liiduga vaatamata jõududele, eh, kes püüavad rebida Moldovat lahti Euroopa Liidust, ütleme me nendele ei, me töötame geopoliitilise stabiilsuse nimel. meie jaoks ei ole mingit tagasiteed praeguses eh, geopoliitilises keskkonnas me loodame oma partnerite ja sõprade toetusele. Teie eh, pidev eh, toetus ja aktiivne koostöö on vajalik selles, et Euroopa liikumine Euroopa Liidu teel muutus reaalsuseks. veel kord suur täna, tänu teile toetuse eest ja aitäh selle eest, et ma sain teiega oma mõtteid jagada suur aitäh, härra spiiker! Teie otsustavus ja teie riigi otsustuskindlus on täpselt see, mida siinsed Brüsseli inimesed äh, teie käest kuulda tahavad, sest et me investeerime ka teie riiki ja meile meeldib näha, et äh, riik jätkab tugevalt sellel teel, kuhu ta on jõudnud. ja mis puudutab seda veiniprobleemi, siis ma mäletan, et endine hokimängija ütles, et eh, kui te tahate, kui te üritate oma veini eh, Euroopas müüa, siis Itaalia ja Prantsuse tootjad üritavad selle maha kallata, sest et see on halb vein, aga tegelikult hoopis vastupidi, nad üritavad seda teha sellepärast, et see vein on hea ja on nende jaoks konkurendiks. aga jäähoki on mõnikord jah, kummalase loogikaga ja seetõttu ma ei hakka seda rohkem käsitlema, aga nüüd ma annan sõna äh, härra Graham Watsonile, Moldova raportöörile. palun. aitäh, äh, esimees, ja tervitan siin äh, spiikerit meie ees, on väga hea, et on, meil on võimalus kuulda ajakohast informatsiooni selle kohta, mis toimub. härra spiiker, te mainisite, et neid äh, hiljutisi otsuseid või kohe vastuvõetavaid otsuseid, millest oli kasu ja mul oli hea meel osaleda hääletusel meie justiits- ja sisekomisjonis eelmisel nädalal ja see hääletus puudutas äh, viisa lihtsustusrežiimi. ja ma loodan, et see nüüd jõuab ka parlamendi täiskogu ette ja me saame teie äh, jaoks anda parlamentaarse heakskiidu selleks, et see viisarežiim lihtsustuks Äh, kas te palun saaksite äh, äh, veidi rohkem rääkida kahest või kolmest asjast, mida te puudutasite oma sissejuhatavates märkustes? päris huvitavalt ütlesite te, et need reformid, mille valitsus on läbi viinud, toovad endaga kaasa inimõiguste kultuuri. ma tõesti loodan, et asjad niimoodi on, aga küsin, kas valitsus lisaks äh, nendele läbiviidavatele reformidele, äh, üritab reformida ka haridussüsteemi, seda, kuidas kasutada kultuuripoliitikat, äh, kuidas kasutada teisi äh, sotsiaalse mõju valdkondi, mis kindlasti ka aitab tekitada sellist inimõiguste kultuuri. meil, mõnedel meist siin on kogemus, et kultuur selle tekkimine võib võtta päris kaua aega, et avalikkuse suhtumine mõnikord jääb maha ametlikust seadusandlikust arengust. ja ma tahaksin teie käest teada, kuidas te näete, et see protsess areneb ja milline progress on teie arvates senini siin saavutatud? tahtsin küsida teie käest veidi rohkem ka ühe teema kohta, mida te puudutasite ja kus meie koda hiljuti seisukoha võttis see ladinakeelse kirjaga koolid, ladina tähestikuga koolid Transnistrias, mitte ainult Euroopa Liit, vaid ka OSCE ja teised on töötanud selle nimel, et need koolid saaksid jätkata tegevust, et neid ei takistaks äh, Tiraspoli ametivaimud. ja äh, hea meelega kuuleksin teie käest ja ma arvan, et kolleegid on samuti huvitatud, et kas siin valdkonnas on saavutatud mingisugust progressi. ja kas te saaksite öelda ka paar sõna ka Kautsia kohta? Äh, meid on häirinud hiljuti mõningad arengud seal, kahtlustame, et et äh, selle taga võib olla või nende, osade nende arengute taga võib olla välisjõud ja me tahaksime teie käest selle kohta rohkem kuulda. härra esimees, ma vist praegu piirdun siin, sest on täitsa võimalik, et on ka teisi kolleege, kes küsimusi esitada soovivad. aitäh, härra Kreem, härra Kirillov, palun. härra esimees, mul tekkis küsimus, et kas ehk on komisjonist keegi, kes soovib äh, sõna. kas keegi esindab siin komisjoni ja soovib sõna saada? kas on keegi selline? tundub, et ei ole. oleks muidugi meeldiv, kui sellistel juhtumitel meil oleks ka komisjoni arvamus, sest et praegu on äärmiselt oluline aeg. tervitan siin spiikerit ja minu arvates on väga hea, et me kuuleme täna nii Moldova kui Gruusia olukorra kohta. aga mul on tunne, et arvestades, millised tormilised ajad on Ukrainas, kipume me unustama, et nende kahe riigi puhul on meil olemas selge prioriteet teha kõik endast olenev selleks, et aidata. ja kui me selle prioriteedi silmist kaotame, siis äh, ma arvan, et see oleks küll väga suur viga. sellisel juhul me äh, jätaksime väga palju kahtlusruumi, inimesed hakkaksid spekuleerima ja nii edasi. ja lõppkokkuvõttes äh, oleks see väga halb Euroopa Liidu poliitikate jaoks, ehk siis me peaksime veidi rohkem tähelepanu pöörama siin ja arutama neid küsimusi ka komisjoniga ja leppima kokku konkreetsed sammud. Need on väga kiireloomulised sammud selleks, et äh, asju kavandada, sest et äh, mõnikord me kipume olema veidi aeglased oma reageeringutes ja see selle, kogu selle ettevõtmise edu jaoks on kiire tegutsemine äärmiselt oluline. tahaksin öelda, et äh, meie abi ei peaks keskenduma ainult sellistele asjadele nagu veini importimine, me räägime siin moderniseerimisest, me räägime äh, reaalsest tegevuskavast ja ma olen täitsa kindel, et äh, see tegevus saab parlamendis ka väga suure toetuse, meil on, peame lihtsalt äh, Äh, vaatame, kuidas komisjon kiiresti tegutseb, sest äh, asi ei puuduta ju ainult veini. me ei ole tegelikult ju kuulnud äh, korralikku hinnangut majanduse kohta. majanduse negatiivsete arengute kohta pärast seda protsessi. me peaksime seda vaatame tunduvalt laiemalt, mitte ainult veiniimporte. minul näiteks on värsket informatsiooni äh, Bulgaaria etniliselt kogukonnalt, kes äh, elab Moldovas, kes peamiselt tegelevad põllumajandusega, toidu töötlemisega, puuviljade, juurviljadega, loomulikult ka veiniga. ja nende meeleolu on peamiselt selline, et äh, võimalik, et nemad jäävad selle uut, nende uute arengutega kaotajaks. nii et lihtsalt majanduslikel põhjustel leiavad nad, et võib-olla tolliriit äh, oleks äh, ikkagi parem mõte. me oleme üritanud äh, äh, seda küll selgitada, aga me peaksime neile konkreetselt näitama, et nad näeksid neid arenguid, neid väljavaateid, seda, kuhu nad on liikumas, sest et see puudutab nende elusaatust ja me peaksime seda asja väga realistlikult vaatama, ehk siis äh, asi ei puuduta ju mitte ainult ka viisavabastusrežiimi ja see on äärmiselt oluline, et äh, see viidaks sisse nii sujuvalt kui võimalik, aga üldises mõttes äh, tahaksin ma, et me siin komisjonis asjadel silma peal hoiaksime, peaksime äärmiselt head debatti kõikide kolleegide osalusel, minu arvates on tegemist kriitilise tähtsusega debatiga nende mõlema riigi puhul, ja eesmärgiks on näha tulemusi enne, kui äh, selle parlamendi ametiaeg lõpeb. ehk siis aprilliks peab meil olema selge, kuhu me nende kahe riigiga liigume, sest et äh, pärast tekib selline tühimik, äh, kus me ei saa kontrollida ja asju järgida nii täpselt, aitäh. suur aitäh, härra Kirillov. nüüd proua Stanoka. Yes, thank you suur tänu. Euroopa Liidu Moldova delegatsiooni aseesimehena tahaksin teilt küsida järgmist. mul on palju küsimusi, aga tahaksin rääkida teile, teiega korruptsioonivastasest võitlusest. me teame, et äh, sellega seoses langes eelmine valitsus, äh, mis on pärast seda aset leidnud? kas on toimunud mingisugust seadusloomelist arengut selleks, et hoida ära äh, era- ja avaliku elu vahelisi huvide konflikte, mida esines eelmise valitsuse puhul kahetsusväärselt. ma ei hakka siin oma kolleegide küsimusi kordama, kuid ähm, tahaksin küsida ka ka Kaukaasia referendumi kohta, mida te ei maininud paika ka uusi referendumi kohta. ja viisaküsimustes olen mina määruse viissada kolmkümmend üheksa raportöör ja meie toetame seda, et tooksime Moldova lisasse üks vaba viisarežiim aga nagu te teate, siis eeltingimuseks on biomeetrilised passid ja ja mind huvitaks, kui kiiresti on võimalik saada biomeetrilisi passe iseäranis inimestele, kes elavad Transnistria piirkonnas, kas sellega seoses on probleeme või mitte. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Türfer. suur tänu. mul on väga hea meel, et te olete siin äh, härra Korman, te olete väga tuttavad Müncheni piirkonnaga ja saate suurepäraselt saksa keelest aru, nii et äh, eriti kui ma üritan dialekti vältida, nagu te teate, meil on olnud pikemat aega juba finantskriis, mis on mõjutanud väga paljusid liikmesriike ja see on takistanud ka meie rahalisi rahaliste vahendite eraldamist äh, teistele riikidele, raha läheb vaja igale poole sotsiaalsete ja majanduslike probleemide leevendama, leevendamiseks erinevates liikmesriikides. minu küsimus teile oleks, et millisel määral mõjutas finantskriis teie koduriiki, milliseid meetmeid võeti omal ajal selleks, et teataval määral olukorda leevendada? ja ootamas on ees veel üks katastroof, kui vaatame, mida teevad mõningad pangad ja mõningad hargmaised ettevõtted. ja mis puudutab viisa vabastamist, siis üldiselt, üldiseks trendiks on natsionalismi meeleolude levik, inimesed tahavad ennast rohkem isoleerida, kuid need, kes soovivad äh, õppida, need, kes soovivad äh, teistes Euroopa riikides äh, töötada, kes soovivad väljapoole minna, neid takistatakse selles ja ja ma arvan, et Euroopa valimistelgi tuleb see teema päevakorda sellega seoses küsimus teie eh, haridussüsteemi kohta, te olete käinud ka Baierimaal ja tutvunud meie haridussüsteemiga, kas teie haridussüsteem on sarnane meie omale, kas teil on kutseõppe erinevaid võimalusi ja kui tahab toime tulla Euroopa turul, rahvusvahelisel turul, siis äh, on igal juhul vaja kvalifitseeritud tööjõudu riigid ja riigi huvides on sellise tööjõu äh, väljatöötamine, mida te olete selleks teinud äh, ja milline on teie, millist koostööd teil on selles valdkonnas? suur tänu, härra Vuljanitš. suur tänu. ja suur tänu ka teile, härra Korman, selle üsna huvitava raporti eest Moldova olukorra kohta. mina kindlasti toetan laienemist, leian, et laienemise poliitika on kõige olulisem Euroopa poliitika ning Euroopa ei toimi liiduna enne seda, kui kõik riigid, kes soovivad liituda, ei ole liitunud ja teie, paistab, soovite liituda. Te ütlesite, et tagasiteed enam ei ole. see uudis mulle meeldib. kui ei ole mingisugust tagasipöördumist, siis on ainus tee, tee edasi. ja soovin teile selleks edu. mul on teile kaks küsimust loomulikult teile avaldatakse survet ida poolt, Venemaa suunalt. mainisite siin põgusalt veini ekspordi temaatikat, kuid eks äh, survevahendeid kasutatakse ka teistes sektorites. Äh, mis tunne teil sellega seoses on? ja millised on üldised äh, rahva seisukohad sellise surve teema suhtes? minu teine küsimus puudutab erastamist. tavaliselt ma olen liituvate riikide erastamisprotsesside vastu, seda sellepärast, et kuni riik ei ole poliitiliselt stabiliseerunud, erastamisega kaasnevad reeglina tõ-, tõsised korruptsiooniprobleemid ja nii edasi. milline on olukord teie koduriigis? ja kuidas on selle kiire aja jooksul kiire erastamise protsessiga teie kodumaal. suur tänu ja palun, härra spiiker. suur tänu, kallid kolleegid, teie huvi eest, teie küsimuste eest. härra Watson, iseäranis suur tänu teile, sellepärast et olete Moldovat toetanud lakkamatult, ükskõik milliseid teemasid siin Euroopa Parlamendis ka pole arutatud. Te esitasite meile, mulle kolm küsimust, esimene puudutas äh, hariduse ja kultuuri tähtsust ja selles valdkonnas saan ma teiega ainult nõustuda. riigil, kes ei investeeri haridusse ja kes ei investeeri tu-, kultuuri, ei ole tulevikku. loomulikult meil on praegu rasked ajad ja me peame optimeerima oma koolisüsteeme. oleme sellega tegelenud viimased kolm aastat. sellega kaasnevad rasked läbirääkimised, rasked mõttevahetused ja paraku alati jõuame optimaalsete lahendusteni ja sellepärast on kuulda ka rahulolematuid hääli. kuid me jätkame oma pingutusi ning loomulikult äh, inimõiguste teemalistes aruteludes Euroopa tu-, äh, Moldova tulevikuteemalistel arutelul, tulevikuteemalistes aruteludes ei saa selliseid teemasid äh, kõrvale jätta. Transnistria küsimus. siin ei ole meil probleemiks mitte ainult Moldova koolide probleem, vaid me oleme pidanud seisma silmitsi ka muude provokatsioonidega transniste poolt. ühe Moldova kooli direktor äh, võeti vahi alla transniste piirkonnas ja on äh, esitatud ultimaatum kõik äh, Moldova politseijõud välja tuua ja nii edasi ja nii edasi. loomulikult geopoliitiline keskkond ei soodusta konstruktiivset dialoogi Transnistria ametivõimudega aga viis pluss kaks formaadis läbirääkimised äh, siiski toimuvad, järgmine kohtumine on äh, ette nähtud veebruaris. ja see on hea võimalus äh, rääkida jooksvatest probleemidest. ja negatiivseks asjaoluks on see, et need läbirääkimised ei vii praegu kuskile ja poliitilist, poliitiline konflikti lahendus alternatiiv meie partneritele ei sobi, keskendutakse ainult tehnilistele spetsiifilistele probleemidele nagu Moldova koolide problemaatika Transnistria piirkonnas. kuid ma arvan, et meie omalt poolt peame jääma konstruktiivseteks, mitte laskuma negativismi teele, me peaksime püüdma olukorda ohjes hoida ja, ja selles protsessis hindame me kõrgelt Euroopa Liidu ja teiste läbirääkimiste protsessiga seotud partnerite toetust. kakauusium. jah, ma ei maininud alguses seda piirkonda. seal on mitmeid, seal on probleeme minevikupärandiga ka Kaukausia ametivõimude esindajatel on äh, mitmeid kaebusi suhete kohta keskvõimuga. ja Moldoovia õigusnormidega kakauusia autonoomia küsimuses. kommunistid olid võimuohjade juures kaheksa aastat ja nad ei pööranud piisavalt palju tähelepanu selle piirkonna autonoomiale. ja probleemid ei ole kuhugi kadunud vahepeal. tulemas on valimised äh, Moldovas ja ka Kakausas valitakse Baskan ning mõningad kesksed erakonnad äh, sõltu-, sekkuvad kohalikesse võimumängudesse ka seal piirkonnas. siis Kakauusia äh, piirkonna rahvahääletus, millest on möödunud mõni nädal. loomulikult me võime öelda, et see rahvahääletus oli ebaseaduslik, sellepärast et see ei olnud seadusega kooskõlas, polnud kooskõlas Moldova keskvalimiskomisjoni kehtestatud normidega kuid me otsustasime mitte selle piirkonna probleeme provotseerima hakata, vaid äh, osaleda konstruktiivses äh, dialoogis. peaminister Leankaga käisime me Kakause piirkonnas, rääkisime kõikide ametivõimudega, otsustasime moodustada parlamendi juurde erikomisjoni selleks, et äh, selle piirkonna probleemide õiguslikku külge lah-, külge lahata ja ka valitsuses otsustasime nad kaasata nad töörühma, kes töötab välja selle autonoomse piirkonna kohta arenguplaani järgmisteks aastateks, nii et me püüame samm-sammult probleemi kuidagi lahendada ning loodame, et selline keskvõimu poole, poolne lähenemine on tervitatav ka selles piirkonnas. härra Kirillov puudutas Ukraina teemat. omalt poolt lisaksin juurde, et Ukraina on väga oluline riik meie jaoks, meie naaberriik, meie oluline majandus- ja kaubanduspartner ning praegune olukord Ukrainas valmistab meile muret võime loota, jääda lootma sellele, et Euroopa Liit ja teised osapooled, kes on selle protsessiga seotud, aitavad kaasa Ukraina olukorra stabiliseerumisele ning loodame, et Ukraina jätkab arengut demokraatia teel ning inimestel on õigus oma tuleviku üle ise otsustada. meie Euroopa-meelsed erakonnad meie toetame ise Euroopa-meelset lähenemist äh, ning äh, Euroopa tee toetamist. ja loomulikult, härra Kirillov, teil on õigus, äh, vein ei ole ainus teema, mis tekitab probleeme, aga veini küsimus on see, mis on suurepäraseks näiteks selle kohta, kui kiiresti Euroopa Parlament suudab reageerida ja Euroopa partnerid suudavad reageerida. aga teil on õigus äh, me valmistame ette assotsiatsioonilepingut vabakaubandusalaga liitumiseks ja pärast seda me töötame välja oma riikliku tegevuskava, arengukava ja meil on väga hea meel, et me võime liituda ka Euroopa põllumajandus- ja regionaalarengu programmiga see võimaldaks meie põllumajandustootjatel kasutada Euroopa fondide vahendeid oma konkurentsivõime tõstmiseks. ma arvan, et assotsiatsiooni ja vabakaubandusleping on Moldova huvides, tegemist on asümmeetrilise lepinguga ja mis puudutab delikaatseid tundlikke valdkondi, siis äh, nendes valdkondades on meil ettevalmistustöödeks ette nähtud äh, viis, seitse kuni kümme aastat äh, ja see peaks aitama tagada meie tootjate konkurentsivõime. praegusel hetkel müüme me umbes viiskümmend protsenti oma kaubast Euroopa turul ja oleme veendunud, et assotsiatsioonilepinguga suureneb meie kaupade eksport Euroopa turule veelgi. ning loomulikult loodame, et kui meil peaks tekkima veel probleeme kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, mida ei saa välistada, meil on oma nõrku kohti teisigi, aga loodame, et äh, ka sellistel puhkudel Euroopa Liit reageerib kiiresti meie toetuseks. proua Štanoka, küsis korruptsioonivastase võitluse kohta, mis on äh, Moldovas väga oluline küsimus, nimelt siis äh, õiguskaitsesüsteemi reform ja korruptsioonivastane võitlus, me võtsime selle kohta vastu reformipaketi eelmisel aastal ja kohtunike, on mitmeid uusi õigusnorme seoses äh, kohtunike sõltumatusega ja, ja nii edasi. teiselt poolt otsustasime ka kohtunike palkasid tõsta. sellega ei olnud tegelikult meie kodanikud rahul, nad ei mõista, miks kohtunikud pidid olema esimeste hulgas, kes palgatõusu saavad aga koostöös rahvusvaheliste ekspertidega otsustasime siiski selle sammu kasuks ja muidugi seaduste vastuvõtmine on üks asi, aga äh, rakendamine teine. ja me töötame nüüd välja oma plaani Veneetsia ja plaanis on tegeleda prokuröri, prokuratuuriga ja siis korruptsioonivastase võitluse keskuse väljatöötamine on plaanis. tõime ka siis äh, komisjoni, mis tegeleb kõrgemate ametnike ametikohuste täitmise teemaga, parlamendiliikmete, erinevate kõrgete komisjonide liikmete ametikohustuste auküsimustega. mis puudutab biomeetrilisi passe, siis oleme pühendunud sellele teemale sajaprotsendiliselt. meie ametivõimud lubavad biomeetrilisi passi kõikidele kodanikele, väga paljudel juba biomeetrilised passid on ja ametivõimud annavad praegu välja viiskümmend tuhat passi kuus. ja seesama puudutab ka Transnistria piirkonna kodanikke ja Euroopa Komisjon käis samuti Moldovas ning on valmis kinnitama, et meie ametivõimud on oma ülesannete kõrgusel selles valdkonnas. härra Kreisler-Dörfler küsis meie finantskriisi kohta kahe tuhande kaheksandal aastal ning finantskriisi mõjude kohta Moldovale nagu te teate, kahe tuhande kaheksanda aasta kriis äh, läks meist äh, mööda, sellepärast et äh, me ei olnud kinnisvara sektoris nii aktiivsed, aga järgmine kriisilaine kahe tuhande üheksandal aastal tabas meid samas väga valusalt. ja meie valitsuse suurimaks saavutuseks oli see, et kahe tuhande kümnendaks aastaks õnnestus meil olukord jällegi kontrolli alla saada. tegime Rahvusvahelise Valuutafondi ja Euroopa Liiduga tihedat koostööd ja selles sektoris on olnud hiljuti probleeme. ja ka parlamendis on see endiselt üheks päevakajaliseks teemaks, me püüame õigusloomeprotsessiga kaasa aidata olukorra stabiliseerimisele, et finantssektor, pangandussektor oleks stabiilne. meie eeliseks on see, et me teeme tihedat koostööd Rahvusvahelise Valuutafondiga ja teiste rahvusvaheliste partneritega kes äh, aitavad meid omapoolsete ekspertteadmistega. mainisite ka viisa liberaliseerimist. nagu te teate, väga paljud moldovalased ähm, lahkusid Moldovast juba mõnda aega tagasi, nii et need, kes soovisid lahkuda, on juba lahkunud. ja inimesed teavad, et, et viisa liberaliseerimine tegelikult aitab meil ainult Euroopasse reisida, mitte ja ei aita neil töötada vabalt igal pool, nii et tegemist on rohkem sellise psühholoogilise muutusega. meie ülesandeks loomulikult on valmistada ette meile häid kodanikke ja meile on tulnud mitmetest allikatest äh, häid välisinvesteeringuid Moldovasse, Saksamaalt samuti. Neil on äh, vaba majandustsoon, mille me oleme loonud äh, Saksamaa investoritele ja ka konkreetsetele ettevõtetele, mis on tulemas ja mis toovad kaasa endaga uusi töökohti. loodame väga, et assotsiatsioonileping meelitab ligi veelgi uusi investoreid ja meie jaoks on see selgelt õige tee, hea õigusraamistik, mis soodustab äritegevust, investeeringuid ning äh, sel moel kavatseme me ka kodanikke Moldovas hoida. loodame, et ka mõned seni lahkunud tulevad koju tagasi. meil on hea koostöö nõndanimetatud mobiilsuspartnerluse raames ning sellega on juba saavutatud häid tulemusi. ja kaks viimast küsimust. meie suhted Venemaaga mis puudutab suhteid Venemaaga, siis Venemaa on loomulikult oluline partner meie jaoks. kakskümmend protsenti meie kaupadest lähevad Vene turule. ja me impordime sajaprotsendiliselt Vene gaasi, meil on sada tuhat töötajat, kes töötavad Vene Föderatsioonis. ja Venemaa on oluline osapool ka Transnistria piirkonna konflikti lahendamise protsessis. nagu ma juba mainisin, me oleme huvitatud dialoogi jätkamisest Venemaaga, Moskvaga ning äh, me leiame, et äh, meie otsus äh, jätkata oma arengut Euroopa teel ei peaks tähendama seda, et me ei saaks jätkata oma koostööd idapartneritega, sealhulgas Venemaaga. ja kui me oleme rääkinud nende idapartneritega, siis tegelikult nad ei ole vastupidisele arvamusele, olen rääkinud ise tuumaliikmetega, nad on äh, loomulikult nõus, et see on Moldova otsus ja nad ei saa sellele vastu astuda. aga samas me peame olema valmis võimalikeks negatiivseteks sammudeks, praegu me ei saa näiteks eksportida oma veine ja kaotasime rohkem kui kakskümmend miljonit dollarit eelmisel aastal sõja kaudu ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, võib oodata näiteks äh, ebameeldivaid üllatusi meie äh, köögiviljade, vene- ja, ja puuviljade ekspordi osas kaheksakümmend protsenti köögiviljadest, puuviljadest läheb Venemaa turule. me jätkame oma dialoogi ja loomulikult selles piirkonnas äh, on geopoliitiline konkurents. me mõistame seda, kuid me püüame oma tegevuses jääda konstruktiivseteks sel aastal. ja kui tekib mingisuguseid probleeme, siis loodame, et äh, saame probleemidest üle ning võime jääda lootma teie ja Euroopa Liidu toetusele. selline see olukord juba on. küsisite ka Moldova erastamisprotsessi kohta. mis sellesse puutub, siis äh, erastamisega oleme me tegelenud juba mõnda aega äh, suur osa riigi valdadest on erastatud, ettevõtetest on erastatud, on veel mõned suured ettevõtted, mis on riigi kätes ja me oleme rääkinud, kas me peaksime erastamisprotsessiga jätkama nüüd äh, ajal, mil valimised on ukse taga ja õhkkond pole selleks soodus, me ei ole mingit lõplikku otsust langetanud kuid. kuid üheksakümmend protsenti on juba umbes erastatud ja ma arvan, et Moldova on heal positsioonil, et vabaturu temaatikaga edasi liikuda. suur tänu, härra spiiker. nagu te teate, kolleegidel on ikka palju küsimusi, kolleegid tõstatasid erinevaid probleeme ning me jätkame teie riigi ja teie riigi pingutuste toetamist ka tulevikus, aitäh! ma tänan omalt poolt teid väga huvi eest, mida te üles näitasite. soovin teile ka edu olulistel valimistel. mingu teil hästi ja ma loodan, et me kohtume uuesti pärast eh, novembrikuiseid valimisi kohtume Euroopa Parlamendis, kui meil on Moldovas uus valitsus okay,, thank you very much. suur tänu, nüüd me jätkame oma tänast koosolekut ja mul on hea meel tervitada siin proua Maia Pandžikitset, kes on minister, välisminister Gruusias see on riik, mis on pühendunud euroatlantilisele integratsioonile. riik, mis on teel täitmaks kõiki tingimusi, mida koostööks vaja on. ma annaksin sõna proua välisministrile kõigepealt sõna talle kümneks minutiks ja siis kolleegid esitavad küsimusi. suur tänu. lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, armsad sõbrad. mul on väga hea meel et ma saan osaleda Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni koosolekul. ma kasutan seda võimalust, et rääkida teile, millised on eh, väljavaated eh, Gruusia teel Euroopa integratsioonile, millised on meie väljakutsed. ma kõigepealt ütlen, et me hindame väga kõrgelt Euroopa Parlamendi toetust ja see on tulnud välja ka arvukates resolutsioonides, mida te olete vastu võtnud. Euroopa Parlament põhimõtteliselt teeb meie kahepoolse koostöö eh, edukaks, viljakaks ja ma kinnitan teile, et teie soovitused, teie nõuanded on eriti olulised minu riigi jaoks, mis püüab eh, üles ehitada tõelist Euroopa-meelset demokraatiat ühineda ühise Euroopa perekonnaga. E, Lissaboni leping tõi kaasa terve rea olulisi muutusi Euroopa Liidus, eriti puudutab see Euroopa Parlamendi rolli, kelle hääl on muutunud palju eh, tugevamaks, kellel on rohkem pädevusi Euroopa Liidu institutsionaalses arhitektuuris eh,. seda arvestades eh, peame me teid eh, oma pühendunud sõpradeks ja eh, te toetate Gruusiat meie Euroopa-meelsetes püüdlustes. Eh, sellepärast me püüame igal võimalusel teiega pidada avameelset dialoogi. ja nüüd ma räägiksin teile, milline on Euroopa valitsuse Euroopa agenda Eh, ja fooniks on siis eh, need raskused, mis minu riigil on nii eh, rahvusvaheliselt kui siseriiklikult. ma rääkisin teile ka nii sise- kui välisfaktoritest ning lõpuks räägiksin ma sellest, millised on meie ootused kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Riia idapartnerlus tippkohtumise eel Euroopa eh, integratsioon on eh, meie sise- ja välispoliitika nurgakiviks see on eesmärgiks nii Euroopa rahval, nii Gruusia rahval kui kõikidel eh, poliitilistel parteidel. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta presidendivalimised näitasid, kuivõrd suur on Gruusia rahva püüdlus Euroopa suunas ja samal ajal me saame väga hästi aru, et Euroopa integratsioon on pidev sisemine protsess, mis hõlmab laiaulatuslikke äh, äh, äh, reforme. võimule tulekust alates mm, on meie valitsus alustanud ja viinud ellu poliitilisi ja majanduslikke reforme, mis on kriitilise tähtsusega selleks, et parandada eh, eh, põhiõiguste, inimõiguste olukorda, eh, tagada kohtusüsteemi sõltumatus ja mm, viia ellu õigusriigi põhimõtteid möödunud aasta oli täis suuri edusamme Gruusia jaoks ja eh, et te seda mõistaksite, tooksin ma välja mõned väga tähtsad punktid. kõigepealt eh, Gruusia mm, demokraatia on jõudnud kõrgemale tasemele pärast presidendivalimisi. Eh, leidsime laialdast kiitust rahvusvahelisel areenil ja grusiinlased ütlesid, et nemad ei talu enam kui äh, arengu demokraatlikult teelt toimuvad kõrval, kõrvalekaldumised. ja teine äh, tähtis samm oli see, et äh, me lõime demokraatlikuma süsteemi, muutes oma konstitutsiooni võim mis oli enne koondunud ainult täitevorganite käte, on nüüd jagatud parlamendiga. on eh, tehtud samme ka selleks, et meie õigussüsteem oleks täiesti iseseisvus, et ta oleks ära teeninud inimeste mm, austuse. aga Gruusia elab eh, suure geopoliitilise surve all E, inimõiguste ja põhiõiguste kaitse, sealhulgas ka e, vähemuste kaitse, on e, meie jaoks esmase tähtsusega. hiljaaegu sellealane seadusandlus eh, eh, töötati välja ja esitati valitsusele ning selles osas eh, me saime väga väärtuslikke nõuandeid Euroopa Liidu nõuandjatelt, eriti mis puudutab vähemuste käsitlust. ja lõpuks tuleb öelda, et Gruusia mm, on riik, kus on lihtne ajada äri, kus on suur majandusvabadus austatakse era, eh, era eh, omandiõigusi ja eh, praegu me töötasime välja uue tööseadusandluse, mis on täiesti vastavuses ILO standarditega ning on olemas ka strateegia kahe tuhande kahekümnendaks aastaks sotsiaalstrateegia vallas ning see peab tagama Euroopa maja, või Gruusia majandusliku kasvu. Gruusia majanduskasv eh, peaks eh, kasvama kahe tuhande neljateistkümnendal aastal eh, viis kuus protsenti. valitsus teeb pingutusi Euroopa Liiduga liitumise teel ja kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta oli selles osas eriti Äh, oluline. Äh, idapartnerlus äh, tippkohtumisel tehti mitmeid edusamme, suurendati kaubandus, kaubandussidemeid ja me peame niisugust kokkulepet väga oluliseks sammuks integratsiooni teel Euroopa Liiduga. see annab võimaluse Ähm, suurepäraseks äh, majanduskoostööks äh, Euroopa Liiduga, see äh, suurendab Gruusia tõhusust investeeringute paigana. ja ma loodan, et niisugune uus reaalsus leiab tunnustust nii Gruusia kui rahvusvahelise ärikeskkonna poolt. kirjutati alla ka raam lepingule eh, Gruusiaga kriisilahendus vallas ning eh, oluline on see, et me saame osaleda nüüd kriisilahendus militaar- ja humanitaarmissioonidel. see annab meile võimaluse näidata, et me oleme usaldusväärne partner rahu ja turvalisuse tagamisel Euroopa Liidule me oleme saavutanud eh, edu viisa liberaliseerimise esimese seadusandliku faasi eh, osas, seda eh, on tunnustanud ka komisjon, mm, on tagatud viisa lihtsustusrežiim ning see aitab kaasa tavakodanike lähenemisele Euroopa Liidule ja minu valitsus Eh, on teinud kõik, mis võimalik, eh, et töötada maksimaalselt idapartnerlus suunal. me peame arvestama ka neid väljakutseid, mida me sellel teel kohtame. meie esimene prioriteet on eh, kirjutada alla Euroopa Liidu ja Gruusia assotsiatsiooni lepingule niipea kui võimalik ning me tervitame äh, Eh, Euroopa Liidu valmisolekut esimesel võimalusel seda ka teha. me teeme omalt poolt kõik, mis vaja, et see toimuda saaks. ja teine punkt, mida ma tahaksin siin rõhutada, on see, et me oleme valmis eh, oma eh, pühendumusega kujundama konkreetseteks sammudeks meie kodanike heaks niimoodi, et luua et kindel alus assotsiatsioonilepingu elluviimiseks. kolmandaks, uus reaalsus eh, selle lepingu alla kiim-, eh, allakirjutamisel on see, et minu maa on võtnud endale mitmeid kohustusi me oleme alustanud eh, reformi agenda väljatöötamist, mis vastab assotsiatsioonilepingu tingimustele. me usume, et meie jõupingutused eh, leiavad tunnustust ka Euroopa Liidu poolt. selles osas eh, tahaksin ma tervitada eriti härra Füüle viimast avaldust, mida ta tegi julgeolekukonverentsil. ta ütles, et Euroopa Liidu perspektiiv on valgustunneli lõpus ja see on ainus võimas relv, mis viib eh, ümberkujundusteni Euroopa Liidu partnerriikides, kaasa arvatud Gruusias. meie eh, pühendumune sellele teele on selge. me eh, tahame Euroopa, Gruusia europaniseerimist ja me ja me näeme tõepoolest, et Gruusia tulevikuks eh, on eh, liikumine Euroopa Liidu poole. lugupeetud sõbrad, praegu on tegemist ajaga, kui meil on vaja Euroopa solidaarsust. Eh, meil on vaja Euroopa Liidu tuge rohkem kui kunagi varem Ida-Euroopa partnerid, kaasa arvatud eh, Gruusia, on sattunud järjest suureneva Venemaa, eh, Venemaa surve alla, eh, nende püüdlustel liikuda Euroopa poole. ja sellepärast on vaja mõista hukka kõiki samme, mida Venemaa astub nende riikide vastu, on vaja kasutada kõiki võimalusi, et seda muret Mm, väljendada. meil ei ole mitte mingisuguseid illusioone eh, nende provokatsioonide suhtest, mis eh, tulevad eh, Venemaa poolt, eriti enne assotsiatsioonilepingu allakirjutamist. aga me oleme väga mm, valvsad igasuguse eskalatsioonide suhtes, mis, mille eh, algatus võiks tulla Venemaalt. praegusel hetkel ei ole kaalul mitte üks eh, rahvusvaheline leping, vaid eh, Euroopa, vaid Gruusia tulevik Euroopa mõõtmes. tegemist on äh, Eh, idapartnerlusregiooniga ja ehm, Euroopa Liit peaks kasutama kõiki võimalusi selleks, et Ida-Euroopa partnerid saaksid eh, areneda, me peame ühendama oma jõupingutused selleks, et eh, heita kõrvale ja kaitsta end igasuguste sunnimeetmete eest, mida Venemaa rakendab Euroopa idapartnerite suhtes. kõikidel riikidel peab olema võimalus oma, oma eh, välispoliitikat ise kujundada. Eh, daamid ja härrad, Euroopa, Gruusia on mm, püüdnud aastate jooksul vähendada pinget suhetes Venemaaga ja te olete meid aidanud eh, selles osas. Eh, endised valitsused on ehm, võtnud endale kohustuse mitte kasutada Venemaa vastu jõudu ja seda teeme ka meie. me tahame viisavaba eh, režiimi Venemaaga ja me toetasime ka Venemaa püüdlusi rikkuda WTO-ga me oleme arendanud koostööd erinevates ehm, valdkondades, ilma et see oleks kahjustanud eh, meie suveräänsust, me oleme saavutanud ka eh, teatud edu, näiteks eh, transpordikoridorid Venemaaga, Gruusia tooted Vene turul ja nii edasi. ja Gruusia toetas ja osaleb ka Sotši olümpiamängudel me ei tohi tegelikult sporti ja poliitikat segamini ajada, aga nendele sammudele vastutaluks e, e, on just Venemaa püüdnud kasutada ära Sotši olümpiamänge e, suveräänse Gruusia vastu. Suu, rõhutades Gruusiast ära rebitud territooriumite sõltumatust Äh, Abhaasia piirkonnas äh, ja Ingušia piirkonnas on loodud äh, sõltumatu turvatsoon. Need saavutused, mida me oleme, milleni me oleme jõudnud majandussfääris, ei ole kaasa aidanud tegelikult konflikti õhustiku vähendamisele Vene poolt. Venemaa Äh, Venemaa on kasutanud destruktiivset lähenemist, nad on äh, ehitanud aedasid äh, okastraadist, mis on kõik väga halb. me ootame, et et Vene Föderatsioon tegelikult suurendab oma survet Gruusiale veegi. kõik need Äh, ja nüüd, kui spordiküsimused kõrvale jäävad, kardame me, et äh, selline surve Venemaa poolt veelgi suureneb. Äh, praegusel hetkel nii Abhaasias kui teistes piirkondades ehitatud barjääride pikkus on juba rohkem kui viiskümmend kilomeetrit ja see puudutab rohkem kui kahtesadat kohalikku perekonda ning me loodame, et ka ja me kardame, et surve Venemaale või et surve Venemaa poolt Gruusiale suureneb veegi, seepärast me loodame, et, et meie rahvusvahelised partnerid, et meie sõbrad et omalt poolt annavad oma panuse, et olukord ei halveneks. Euroopa Parlamendi eh, resolutsioon eh, sellise poliitika hukkamõistmiseks on meie jaoks äärmiselt tähtis. kaks tuhat neliteist on mm, oluliste äh, aastapäevade äh, tähistamise aeg Euroopa Liidu äh, Euroopa Liidu ja Gruusia vahel kümme aastat tagasi see lähenemine algas, viis aastat tagasi sai Gruusia idapartneriks, partneriks, partneriks ja nüüd, mida me ootame Riia tippkohtumiselt kaks tuhat neliteist? me loodame, et päevakord on väga laiaulatuslik, et see viib meid eh, assotsiatsioonilepingu sõlmimiseni. et meil oleks tõepoolest võimalik areneda demokraatlikult me loodame, et assotsiatsioonileping saaks alla kirjutatud eh, eh, sügise alguseks selle aastaga me tahame käsitleda ka uuri, uusi koostöövõimalusi. me töötame kõvasti nende soovituste kallal, mis on komisjonist tulnud, need on positiivsed soovitused selleks, et Gruusia edasi areneks, et saaks ellu viidud projektid hariduse, kultuuri, energia vallas me sood, loodame ka, et konflikti lahendus saab olema rahumeelne, kui asi puudutab Gruusiat. me püüame ka uuenduslikult kasutada kõiki abiinstrumente ning ma tõepoolest loodan, et ühiste jõupingutustega jõuame me kaugele. aitäh. meil on nüüd terve rida küsimusi, mida meie kolleegid soovivad esitada ja võttes arvesse ka kella, palun, et te piirduksite kahe minutiga, kui te oma küsimusi küsite. nii. esiteks härra Liisek. Thank you very much. suur aitäh. mina räägin poola keelt, et väljenduda täpsemalt. okei. Czy teraz pracuje? Jest okej. Okay. E, e, chciałem na Pani ręce złożyć podziękowania dla... E, Lugupeetud minister, ma tahaksin tänada teid selle otsusekindla töö eest. Teie valitsus on tõsiselt pingutanud selleks, et süvendada meievahelisi suhteid ning kirjutada alla assotsiatsioonilepingule. Te teate paremini kui mina, et Gruusia on olnud üks selline riik, mille käitumine on olnud väga kõikuva loomusega ja ka suhted on erineva olemusega. me oleme rääkinud Gruusiast palju ja minu küsimus puudutab idapartnerlust tahaksin teada, mis on teie seisukoht, mida peaks Euroopa Liit tegema, et veenda teisi riike lisaks Moldaaviale ja Gruusiale astuma et, et, ja, ja veenda neid riike äh, astuma samad teed, äh, Aserbaidžaan, Ukraina, Armeenia näiteks. proua Koomes, palun kaks minutit proua minister, ma pean kõigepealt vabandama, sest et ma ei olnud siin õigeaegselt selleks, et äh, kuulata kõiki, kogu teie sõnavõttu. nii et äh, võib juhtuda, et ma küsin millegi sellise kohta, millest te juba rääkisite. aga pean tunnistama, et äh, külastades teie riiki parlamendi delegatsiooni koosseisus eelmisel aastal olin ma, avaldas see mulle väga suurt muljet ja ma tahaksin teie käest küsida, külastasime ka Lõuna-Osseetia piirkondi, kus äh, venelased äh, neid müüre ehitasid. mis äh, toimub seal, kas te olete näinud, et need suhted kuidagi sulama hakkaksid, sest et sellel oli tohutu mõju ka sealsele elanikkonnale, nendele küladele, kes, mis endiselt seal piiri, piirkonnas on või vastupidi, kas asjad on muutunud veel keerukamaks? olid teatud ootused äh, selles osas, et äh, presidendi äh, muutusega asjad veidi pehmenevad, aga palun, kas te annaksite meile oma hinnangu, aitäh! aitäh, härra Salafranca, palun! aitäh! Rahvapartei nimel sooviksin teid siin tervitada, proua minister. Te teate, et äh, Euroopa Parlament äh, on äh, alati väga otsustavalt toetanud teie riigi Euroopa Liidu liikmelisuse väljavaateid. jah, ma istun siin. nagu te teate, siis härra Liisek on mänginud äärmiselt olulist rolli. nüüd meil on olemas assotsiatsioonileppe allkirjastamise kuupäev ja te viitasite mõningatele raskustele, mis teil on suhetes Venemaaga. räägin sellest territoriaalse ühtekuuluvuse küsimusest, mille Euroopa Parlament tunnistas oma resolutsioonis, mis puudutas Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumist, kas te arvate, et võib tekkida probleeme pärast assotsiatsioonileppe allkirjastamist, pärast neid talveolümpiamänge, mis Venemaal aset leiavad? ja nüüd, mis puudutab territoriaalset ühtekuuluvust, siis tahaksin küsida, kas oleks võimalik teil anda meile informatsiooni nende, nendest diskussioonidest, mis toimuvad Venemaa eriesindaja äh, ja äh, Venemaa küsimustega tegeleva aseministri vahel. me oleme rääkinud nendest asjadest ka varem, aga me oleme väga mures selle valikulise äh, õigluse pärast, mis teie riigis toimub. endine peaminister määrati viieks aastaks vangi ja Tbilisi linnapea juhtum on meil ja loomulikult eh, meie ei hakka siin otsustama, kas keegi on süüdi või mitte, aga ilmselt te saate aru, et eh, see on takistuseks põhiõigustest ja vabadustest kinnipidamisele teie riigis. tänan teid selle eest, et te täna pärastlõunal siia tulite ja mulle väga meeldiks, kui te annaksite meile ka rohkem informatsiooni eh, oma suhet, oma riigi suhetest Armeenia, Aserbaidžaani ja Türgiga ja kas te saaksite üle kinnitada need äh, kuulujutud, mis on levinud pressis võimaliku äh, kohtumise vahel president Putini ja teie riigi presidendi vahel. aitäh, härra Van Balen, palun. aitäh, härra esimees. väga hea meel on näha siin ministrit, äh, kes oli ka suursaadik Hollandis. esimest korda me vestlesime siis, kui Venemaa oli teie riiki tunginud ka teised kolleegid on seda küsimust küsinud, venelased üritavad oma okupatsioonitsooni samm-sammult isegi laiendada, mida meie Euroopa Liiduna, Lääne-Euroopa ja Ameerika Ühendriigid, mida me saame teha selleks, et teid toetada? tean, et hetke valitsus ütles ka valimiste ajal, et nad üritavad Venemaale läheneda, et oleks võimalik pidada läbirääkimisi, kas on olnud mingisuguseid produktiivseid läbirääkimisi ja teised on seda ka küsinud, idapartnerlusriigid, kas nad üritavad ühte hoida, Ukrainas on sarnasugused probleemid nagu äh, Gruusias, sama on ka Moldovas, äh, Venemaa tahab sellist mugavustsooni, sellist lähivälismaad, aga meie ei tohiks sellist asja tunnistada. Teie nagu ka teised need riigid olete sõltumatu riik. aitäh, härra Danton, palun. suur tänu, lugupeetud minister. suur tänu et tulite siia meie komisjoni, suur tänu teie sõnavõtu eest, ma ei hakkaks äh, käsitlema sama teemat, millest rääkis äh, kolleeg Salafranca, ehkki see teema valmistab meile äh, tõsist muret, see selektiivne õiguse küsimus. aga mul on kaks küsimust, kõigepealt suhted Venemaaga. valimiste ajal olin ma Gruusias vaatlejaks. ja üks kampaania osasid Gruusia unistuse puhul oli äh, suhete parandamine Venemaaga, äh, samal ajal Venemaaga arendades uusi suhteid ja ma arvan, et teie valitsuse puhul äh, ja ja ka varasema valimise puhul, varasema valitsuse puhul oli, oli palju inimesi, kes tegelikult tunnevad Venemaad väga hästi, aga paistab, et pingutused ei ole vilja kandnud, Venemaa ei ole valmis kingitusi tegema, ei ole saavutatud mingisugust edu ja paistab, et teie suhetes on olnud väga palju naiivsust. paistab, et poliitiliselt on tegemist läbirääk-, läbikukkumisega ja lubadused suhete normaliseerimiseks Venemaaga on jäänud täitmata. kuidas te seda olukorda selgitaksite? Öeldakse, et Gruusia võiks olla oluline, oluliseks partneriks ka Euroopa Liidu sõjalises tegevuses Aafrikas. kas te olete, kas te võiksite ka seda teemat kommenteerida paari sõnaga? aitäh, Kreem Otsun, palun! aitäh, ka äh, mina kiidan seda, et välisminister meiega täna siin on. ja äh, teil on juba väga pikk kogemus äh, välispoliitikas oma riigi esindaja välismaal ja tahaksin ka õnnitleda teda ja tema valitsust selle suurepärase progressi eest, mida nad on saavutamas Gruusias. aga tahaksin siiski küsida ühe asja kohta millele on viidanud eh, meie kolleegid regioonide komiteest, see, et eh, Tbilisi eh, ametisse valitud linnapea on ametist kõrvaldatud ja tahaksin küsida, kas välisminister saaks meile selle kohta veidi rohkem informatsiooni anda. aitäh! proua minister, teie kord um,. Ähm, Dankeschön. Ich habe heute hier Herrn Brok erwartet und ich habe ihm versprochen. aitäh, ma eeldasin, et Eh, siin on täna härra Brock ja seetõttu kavatsesin vastata küsimustele saksa keelest, aga teda siin ei ole. ma helistasin talle enne seda, kui ma äh, saabusin ja tean, et ta reisib Berliini äh,. mul on tõesti kahju, et ma temaga täna ei kohtunud, aga pean kinni oma lubadusest ja vastan küsimustele saksa keeles. We have one or two representatives here, so <laughs> meil on siin paar saksakeelset saadikut ka, nii et nendel kindlasti on selle üle hea meel. Liberties. So, ähm, ähm, ich, werde dann, ich, ich werde auf die einzelnen Fragen eingehen, aber es gibt vastan küsimustele ka ühekaupa, aga oli selliseid äh, küsimusi samuti, mis kattusid ja seetõttu oleks lihtsam, kui ma tõstatan siin üldised teemad ja annan teile detailsemad vastused konkreetsete teemade kohta mis puudutab suhteid naabritega ja idapartnerluse tulemust, tulevikku ja seda, mis äh, juhtub äh, Ukraina ja Armeenia, Aserbaidžaaniga. Gruusia oli väga, Gruusial oli väga hea meel, kui ta viis aastat tagasi sai idapartnerluse liikmeks koos äh, teiste riikidega. arvasime, et Eh, me saame nendega ühist teed käia, aga ainult on, kaks riiki on kahjuks sinna jäänud ja augustis nad ilmselt allkirjastavad selle assotsiatsiooni leppe. meil on väga hea meel, et me oleme üks nendest kahest riigist, kes selle allkirjastab ja teeme kõik endast oleneva, et see eesmärk saavutada. mis puudutab neid teisi riike, siis usun, et eh, see on individuaalsete riikide suveräänne õigus otsustada, millist teed nad käia tahavad. seetõttu ma ei usu, et meie saaksime kuidagi sekkuda või äh, mõjutada neid otsuseid, mida teevad riigi, individuaalsed riigid. kõik riigid, mis on idapartnerluse raames üles näidanud erinevaid ambitsioone, on seda teinud omaenda põhjustel. Armeenia puhul oli väga konkreetsed probleemid, mis olid seotud julgeolekuga, energiasõltumatusega Venemaast, Ukraina puhul olid teemad täiesti teistsugused. ja sõltumatult sellest, mis Ukrainas nüüd toimub, ma usun, et on võimalik leida viis, et dialoogiga kõik probleemid lahendada kõik need sellised probleemid, mis Ukraina inimestel praegu on. mis puudutab Gruusiat, siis äh, ei ole sellist ohtu, et valitsus oma otsust kuidagi muudaks äh, või et hakkaks riiki mingis teises suunas viima. meie otsus on kindel, me teame, et Gruusia inimesed toetavad sellist poliitilist otsust ja seetõttu ma olen kindel, et äh, augustis äh, saame me assotsiatsioonileppe allkirjastada. mis puudutab äh, Venemaa-poolset survet äh, selle assotsiatsioonileppe allkirjastamise kontekstis, siis usun ma, et Venemaa-poolne surve liigub samas suunas, nagu ta on seda teinud senini, ehk siis äh, pannakse püsti okastraadist aedu äh,, see praegu on peatunud olümpiamängude ajaks, aga ma arvan, et kui olümpiamängud on lõppenud, siis äh, nende okastraataedade ehitamine jätkub. ja teine asi, mis äh, äh, mulle muret tekitab, on selle nii-öelda turvatsooni laiendamine üheteistkümne kilomeetri võrra. arutasin seda ka oma kõnes ja on mure, et pärast olümpiamängu jääb, jääb asi selliseks, nagu ta on täna. ja mis puudutab seda Venemaa poolset lubadust äh, Äh, turvatsooni jälle liigutada. Äh, siis äh, oleme me silmitsi asjaoluga, et piir Venemaa ja Gruusia vahel seda viiakse üheteistkümne kilomeetri võrra Gruusia territooriumile ehk siis piiritsoon on laiem ja see on äh, provokatsioon, mida tuleb võtta väga tõsiselt äh, ja me sellist provokatsiooni tõesti väga kardame ja loodame siin jällegi, et äh, meil õnnestub saada rahvusvaheliste organisatsioonide toetus, oma partnerite toetus ja Euroopa Liidu toetus. muuhulgas loodame me ka, et meid toetab siinne parlament Lõuna-Osseetiat ümbritsevad barrikaadid, mis eristavad äh, Lõuna-Osseetiat ülejäänud riigist äh, ja mille sealne administratsioon on püsti pannud, muudab sealsete inimeste elu väga keeruliseks, nende inimeste fundamentaalseid õigusi rikutakse nende barrikaadidega, inimestel ei ole vaba liikumise võimalust, äh, neil ei ole võimalik kasutada omaenda emakeelt, saada emakeelset haridust, neil ei ole ka võimalust neil ei ole ligipääsu tervishoiule ja seega inimesed, keda need barrikaadid mõjutavad, tõesti kannatavad selle käes. proua Komes, teie küsisite, kas suhted on endiselt eh, jäised ja mis puudutab eh, seda okupatsioonijoone teisel pool elavaid inimesi, siis meil eh, nendega tõsisemaid suhteid ei ole, Äh, mõned kontekstid, kontaktid, mis meil on, mida me oleme üritanud üleval hoida, on küll üsna soojad ja oleme üritanud tagada, et inimesed, kes elavad teises, teisel pool okupatsioonijoont, et neid oleks võimalik aidata nii palju kui võimalik, äh, on erinevad sotsiaalsed programmid, äh, tervishoiu valdkonna programmid ja okupatsioonijoone teisel pool elav elanikkond võib ära kasutada neid tervishoiuteenuseid, kui nad seda soovivad. see meie strateegia, üritame inimesi kaasata oma tegevusse ja üritame näidata, et me oleme valmis neid aitama ja et need eristuvad jooned, need barrikaadid ei ole midagi sellist, mida, millega meie lepiksime. see on midagi sellist, mida okupeerija on püsti pannud inimeste tahte vastaselt ja see formaat, mida kasutas äh, varasem peaminister, on jäänud samaks, lihtsalt valitsus on muutunud, äh, on olemas eriesindaja suheteks Venemaaga, kes kohtus äh, Venemaa asepeaministriga, on seda teinud üsna regulaarselt ja see on võimaldanud selle, et Gruusia põllumajandustooteid on võimalik jälle müüa Venemaa turgudele neil on ligipääs jällegi Venemaa turgudele. aga sellega põhimõtteliselt äh, piirdutaksegi ja see on põhimõtteliselt ainuke asi, mida on võimalik, äh, mida on olnud võimalik saavutada selle formaadi alusel. Äh, Genf on endiselt kõige olulisem koht, kus Gruusia-Venemaa dialoog aset leiab. kahjuks Genfi formaat ei ole mingisugust progressi äh, näidanud äh, on olnud kakskümmend kuus dialoogide vooru, aga olukord on täpselt sama, mis ta oli kahe tuhande kaheksanda aasta alguses. me tõesti nüüd loodame, et uued tingimused, näiteks ma tõesti loodan, et olümpiamängud Sotšis äh, lõpevad edukalt ja me loodame, et äh, see edukas sündmus äh, mõjutab kuidagi äh, ka Venemaad äh, positiivselt Genfi läbirääkimiste jaoks. aga Genfis on olukord veidi erinev, on teatud uusi osapooli, Osseetias on meil on seal uus Äh, Euroopa Liidu eriesindaja, meie regiooni eriesindaja ja nii edasi ja äh, kuna Genfi läbirääkimistel osalevad uued inimesed, siis ehk on võimalik äh, saavutada midagi sellist, mida senini saavutatud ei ole. mainiti võimalikku kohtumist Gruusia ja Venemaa presidentide vahel ja see on midagi sellist, mida on väga intensiivselt Gruusias arutatud. Venemaa presidendilt on pressikonverentsil küsitud, et kas ta oleks valmis Gruusia presidendiga kohtuma ja kuna vastus oli positiivne, siis äh, seda teemat äh, on Gruusias jällegi käsitletud, see on tõesti väga ajakohaline teema, mille ajakirjandus on üles võtnud, aga selliseid, sellist kohtumist ette valmistatud ei ole, meil on lihtsalt selline üks vastus Venemaa presidendilt pressikonverentsil ja mingisuguseid samme meie poolt näiteks tehtud ei ole selles suunas ei ole tehtud sammu selleks, et äh, nende kahe riigi esindajad kõige kõrgemal võimalikul tasandil kohtuksid. viiendal märtsil on kohtumine, järgmine kohtumine Visitše ja Garašini vahel ja oleme Venemaa poolelt kuulnud, et üks teema seal, mille härra Garašin ilmselt nendel läbirääkimistel tõstatab, on ilmselt see, eh, mingisuguseid ettevalmistusi hetkel tehtud ei ole, aga välistada ei saa ka midagi, loomulikult me oleme valmis, me oleme näidanud üles valmisolekut, eh, et eh, kui on võimalik organiseerida kohtumine ja kui sellisest kohtumisest tuleneksid ka konkreetsed tulemused, siis loomulikult meie oleksime sellise kohtumise toimumise poolt küsisite, et kas valitsus on üles näidanud naiivsust, kui ta usub, et sellise formaadi ja teiste vahenditega oleks võimalik parandada suhteid Venemaaga. või äh, kas sellised Gruusia poolsed sammud on määratud läbikukkumisele? nagu te teate, siis hiljuti oli meil NATO Gruusia komitee kohtumine siin Brüsselis ja paljud NATO riikide esindajad konkreetselt tänasid meid selle eest, et me oleme teinud konstruktiivseid samme Venemaa suunas ja oleme teinud samme selleks, et vähendada pinget nii palju kui võimalik. minu arvates on see heaks aluseks eh, meie partnerite ja ka Euroopa Liidu ja NATO jaoks. see on hea alus selleks, et tagada, et et äh, meil oleks võimalik äh, Gruusia-Venemaa suhteid arutada veidi lõdvemas keskkonnas, et küsimused, mida Euroopa Liit saaks ära teha selleks, et äh, tagada, et pinged väheneksid, siis jah, vajalik on väga selge sõnum, mitte ükski kolmas riik ei tohi mõjutada Euroopa Liidu otsuste tegemist ükski kolmas riik ei soo-, saa kuidagi mõjutada ühtegi teist riiki, kes võib-olla sooviks saada Euroopa Liidu liikmeks. me tahame lõpetada sellise imperialistliku mõtlemise ja selge sõnum ütleks, et äh, me ei allu sellisele imperialistlikule mõtlemisele, see oleks positiivne. Venemaa peab nägema, et äh, Gruusiat ei saa mõjutada Venemaa poolt, ta ei ole mingisuguses mõjusfääris ja saab teha omaenda otsuseid sõltumatult sellest, mis aset leiab. sama puudutab ka NATO-t. sõnum peab olema selge äh, Venemaa suunal et Venemaal ei ole mitte mingisugust vetoõigust NATO otsuste üle ja sellest oleks kasu selleks, et olukord stabiliseeruks. ja kõik saaksid ka aru, et äh, selliseid Gruusia välispoliitika prioriteete ei tohi mitte keegi ohustada. usun ka, et äh, isegi need inimesed, kes elavad okupeeritud tsoonides Das ist das Wetter in Georgien, nicht in Brüssel. see on Gruusia ilma, mitte Brüsseli ilma tagajärg. Sotšis küll jah ei olnud lund, aga. Chairman, I think the foreign minister needs a glass of your special palinka. välisminister vist vajab teiega eri palinka klaasikest. The non-official suggestion, yes. see on jah mitteametlik ettepanek uh,. Ich möchte uh, auf die äh, Frage eingehen, was die selektive Justiz tahaksin käsitleda seda küsimust, mis puudutab selektiivset õiglust. mainisite, et Tbilisi linnapea arreteeriti, aga see ei vasta tõele. Äh, täna kuulsin, et e- Gruusia varasem peaminister on määratud viieks aastaks vangi. see selektiivse õigluse küsimus äh, Gruusias, see ajaperiood, millele te viitasite, see on läbi. ma arvan, et selle aasta käigus oleme me näidanud, et äh, Gruusia kohtuvõim on muutunud sõltumatuks, ta on nüüd sõltumatum kui kunagi varem ja ma ei saa küll öelda, et Gruusia kohtuvõim on täiesti sajaprotsendiliselt sõltumatu, täiesti vaba igasugusest eh, mõjust kuskilt mujalt, aga kui me võrdleme hetke kohtuvõimu aastate tagusega, siis eh, on erinevus eh, märkimisväärne. aga selge on ka see, et Gruusias ei ole keegi seadusest olulisem ja kui kohtuasja viiakse läbi läbipaistvalt, kui see põhineb tõendusmaterjalil, siis ei tohiks äh, meie kohtumenetlusi ja kohtuasju kritiseerida. ei saa sellisel juhul Gruusiat kritiseerida selle eest, et äh, õiglus on seal selektiivne. siin on tegemist väga selgete juhtumitega. prokurör on toonud tõendusmaterjalid, need vastavad kõrgetele standarditele ja kohtud on nüüd tunduvalt sõltumatumad, kui nad olid varem ja nii sõltumatud ei ole kohtud kunagi olnud, kui nad on täna. ja kui kohus on oma otsuse teinud sellise juhtumi puhul, sellise kohtuotsuse tegemine oleks näiteks viis aastat tagasi olnud täiesti võimatu ja mis puudutab neid kolme erinevat juhtumit, siis täna on kolm inimest süüdi mõistetud. endine peaminister ei oleks äh, nende kolme otsuse eest äh, varem saanud ainult viis aastat. Äh, varem oleks need erinevad oh-, kohtuotsused kokku liidetud. uus valitsus on sellise asja ära kaotanud ja nüüd ta saab nii range karistuse kui võimalik nende rikkumise eest, milles teda süüdistati. ta ei saa viisteist või kakskümmend aastat vanglas. see oleks olnud sellise juhtumi puhul varem võimalik kaks-kolm aastat tagasi ta oleks saanud tunduvalt pikema vangistuse. nüüd, mis puudutab Tbilisi linnapead, siis äh, tema ei ole vangis, nagu on väidetud, äh, uurimine käib ja kuni sellega lõpule jõutakse, ei peaks me ilmselt äh, mingisuguseid eelarvamuslikke seisukohti öö, omandama ja Euroopa Liit ja OSCE teostab ka järelevalvet nende kohtuasjade üle ja hiljutised raportid Euroopa Liidult ja OSCE-st eh, ütlevad selgelt, et eh, Gruusia kohtuvõim on muutunud sõltumatumaks, kohtud on sõltumatud ja kohtuasju viiakse läbi läbipaistvalt. see on saavutus, viimastel aastatel mõisteti süüdi kolmsada tuhat inimest paljud neist äh, äh, lasti tingimisi vabaks, sellised asjad meie riigis enam ei juhtu, see on asi, millega inimesed on rahul, see on suur saavutus, see on viimaste aastate saavutus ja sellise saavutusega ollakse rahul. ja lisaks sellele tulevad varsti kohalikud valimised, seda ma oma kõnes ei puudutanud. ettevalmistused juba käivad. kuulsin täna, et äh, et eh, Gruusia linnapeavalimistel on viiekümne protsendine lävend ja mis puudutab eh, lisaks Tbilisi linnapeale valitakse linnapead veel kaheteistkümnes linnas ja piirkonnas. see on samuti samm suurema demokraatia suunas ja me järgime väga täpselt Euroopa Liidu poolseid soovitusi, ka teiste ekspertide soovitusi, kes töötavad Gruusias ja ma arvan, et äh, nende kohalike valimistega äh, läbime me viimase demokraatliku testi edukalt ja ma arvan, et äh, siis ei teki enam küll seda küsimust, et kas Gruusia on, on demokraatia ohus. nüüd vist vastasin kõikidele küsimustele. Te küsisite Armeenia, Aserbaidžaani ja Türgi kohta meil on väga head suhted kõigi nende kolme riigiga. mis puudutab Aserbaidžaani ja Türgit, siis eh, loomulikult on eh, nendega meil tihedamad suhted kui Armeeniaga, sest me oleme, meil on jagatud eh, majanduslikud energiaprojektid Türgi ja Aserbaidžaaniga, aga Gruusia on selline koht, kus kõik need riigid saavad kohtuda toimub koostöö selle piirkonna riikide vahel ja Gruusia on selline koht, kus see kohtu saab aset leida. Aserbaidžaan ja Türgi on Gruusia jaoks olulised kaubanduspartnerid ja äh, kas Tbilisi Baku raudteeprojekt, äh, mis peaks valmis saama aastal kaks tuhat viisteist, see on veel üks näide regionaalsest koostööst. jah, ich glaube, das war's auch. ja mulle tundub, et sellega ongi kõik. Yeah. suur tänu. suur uh, tänu. Remembered what uh, I form-. ma mäletan, mida ütles endine Makedoonia president Balkani piirkonna kohta, ütles, et et selles piirkonnas on nii mälu kui noad pikad. kuid niivõrd ärgem hakakem siin üldistusi tegema, sellepärast et ka mina olen sealt piirkonnast pärit. aga suur tänu teile selle sõnavõtu eest ja suur tänu kolleegidele küsimuste eest. ja nüüd, kus teie riik on astunud kindlalt Euroopa integratsiooni teele, soovin, et te sinna ka jääksite, aitäh! <coughs> Uh, lugupeetud daamid ja härrad. head pärastlõunat kõigile, mul paluti hääletusse ajal ohjad üle võtta, kui teil midagi selle vastu ei ole, siis teemegi nii kohe. ja vaatame ja ma paluksin teil olla äh, pisut kannatlikud, nii et äh, see on minule esimene kord äh, sellisel moel seda hääletust läbi viia. kõigepealt ma tahaksin küsida raportöörilt, kas raportöör soovib seda teemat sisse juhatada. suur tänu, proua esimees, ma ei hakkaks selle teksti täpsemalt rääkima, tahaksin omalt poolt tänada äh, variraportööre teistest fraktsioonidest ja, ja koordinaatoreid, olen teinud koostööd nendega väga aktiivselt. kaks asjaolu, mida tahtaksin esile tõsta, on ka, on terve rida muudatusettepanekuid, mida mina ei toeta, mitte sellepärast, et ma oleksin sisuliselt eriarvamusel, vaid sellepärast, et ma arvan, et äh, vormiliselt see muudaks teksti liiga raskeks, oleks liiga palju liiasust ja kordamist väga paljusid asju me kordame vägagi ja mõnedki asjadest, mida siin rõhutatakse, on, on vägagi asjakohalised ja kui me räägime sellisest teemavaldkonnast, siis kipub tekkima olukord, kus me kõik tahame kõik ära öelda, aga kui me liiga palju ütleme, siis meie peamine sõnum võib ära kaduda sinna sisse. ja siis veel muudatusettepanek viiskümmend, selle on esitanud proua Koranberg ja see puudutab lõiget kuusteist ja lõikes kuusteist oleme ma nüüd, olen ma väga kriitiline olnud ja seda äh, planeerimise, välispoliitika planeerimise kohta erinevate äh, institutsioonide vahel ja proua äh, Kronberg on äh, keskendunud rakendamisele, mina olen rääkinud siin planeerimisest ja ma arvan, et äh, need kaks asja täiendavad teineteist, minu ettepanek oleks jätta alles minu algne äh, lõige, aga lisada suuline muudatusettepanek siia juurde, äh, proua Kronberg. ja see võib-olla oleks pisut positiivsem, siis suuline muudatusettepanek lõikele kuusteist, loen selle inglise keeles ette ja pärast poliitikate kavandamist võtab teada, et Euroopa delegatsioonid on ja nii edasi ja nii edasi, until CFSB-s activities. ja ma arvan, et see aitab seda teksti siin siis all, alal hoida. suur tänu! ja kui me jõuame muudatusettepanekuni viiskümmend, siis äh, peame seda meeles. nii et, et ähm, siis võime sellest selle üle hääletada. kallid kolleegid, kui teil midagi selle vastu ei ole, siis läheme oma tööga edasi ja alustame hääletusega. alustame lõige üks, muudatusettepanek neli. hääletame seda käe tõstmisega, kes on poolt aitäh, vastu. erapooletud, vastu võetud. ja hääletus on lõppenud. muudatusettepanek number viis. hääletus on alanud. kes toetab seda muudatusettepanekut? Thank you. Who's against? suur tänu, kes on vastu? erapooletud paistab, et vastu võetud, kas kontrollime seda elektrooniliselt? teeme siis elektroonilise kontrolli. muudatusettepanek number viis. okei okay.. Thank you. Let's see. So it is indeed approved. suur tänu, vastu võetud tõesti. muudatusettepanek kuus. käe tõstmisega. kes on poolt? kes toetab muudatusettepanekut kuus, kes on vastu, erapooletud. see on kontrollitud. muudatusettepanek, kompromissmuudatusettepanek number üks, kes toetab kompromissi üks. aitäh. kes on vastu? aitäh, erapooletud. erapooletuid ei ole, järelikult vastu võetud. Läheme edasi muudatusettepanek seitse. hääletame seda käe tõstmisega, kes toetab, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi, muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt? jah, kes on vastu? erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist härra Van Ordenilt. võib-olla see veenab teid kes toetab muudatusettepanekut kaksteist, suur tänu, härra Tänak teile, kes on kaheteistkümnenda muudatusettepaneku vastu. erapooletud, tagasi lükatud, siiski. kompromiss number kaks, kes toetab kompromissi kaks? aitäh, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. siis läheme edasi, kompromiss kolm, kes toetab kompromissi kolm? aitäh, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt? aitäh, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üks, kes on poolt. kakskümmend üks, kes toetab kahekümne esimest, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes toetab seda vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm, kes on kahekümne kolmanda muudatusettepaneku poolt? aitäh, vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud. ma arvan, et vastu võetud. elektrooniline kontroll, muudatusettepanek kakskümmend üheksa. suur tänu, hääletus on lõppenud. vastu võetud. suur tänu. kompromiss viis, kes seda toetab? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes toetab seda, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus kes toetab, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud vabandust, tagasi lükatud. kompromiss kuus kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus, vabandust, nelikümmend kaks muudatusettepanek nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu. vabandust läheme natuke tagasi, nelikümmend kolm, kuna Falm nelikümmend kaks jäi vastu võtmata, siis hääletame ka seda, nelikümmend kolm, kes on poolt. vastu. erapooletud. kontrollime seda, et olla päris kindlad. ja mulle meeldiks siin näha rohkem käsi kõrgel, nelikümmend kolm hääletus on lõppenud. okei okay,, but uh, forty three. neljakümne kolmandat muudatusettepanekut kontrollime elektrooniliselt. kas nüüd on kõik hääletanud? hääletus on lõppenud ja nüüd vaatame tulemust tagasi lükatud. nelikümmend kuus või nelikümmend viis, nelikümmend viis. kes on neljakümne viienda muudatusettepaneku poolt? kes on vastu? erapooletu? ma arvan, et sama hääle enamus, kontrollime seda neljakümne viies muudatusettepanek, kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. oleme kontrollinud seda ja tulemus on samasugune, tagasi lükatud. kontrollisime siiski üle kõik. nelikümmend neli. kes on poolt, kes on vastu? erapooletud tagasi lükatud. nelikümmend kuus, kes toetab neljakümne kuuendat muudatusettepanekut, kes on vastu. kontrollime seda, kontrollime neljakümne kuuendat muudatusettepanekut kas kõik on hääletanud? veel. üks hääl on puudu keegi on unustanud hääletamise või on lahkunud saalist. hääletus on nüüd lõppenud, jällegi sama enamus tagasi lükatud. nelikümmend seitse, kes toetab neljakümne seitsmendat muudatusettepanekut, kes on vastu? nelikümmend seitse, kontrollime seda ka elektrooniliselt kontrollime neljakümne seitsmendat muudatusettepanekut kas kõik on hääletanud? jah. sellisel juhul lõpetame kontrolli, tulemus on vastu võetud. nelikümmend kaheksa, kes seda toetab? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa, kes on poolt? aitäh, vastu. erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolleeg härra Danjean tegi suulise muudatusettepaneku, mis lisab siia proua Kronbergi muudatusettepanekule oma sõna. lisab proua Kronbergi muudatusettepaneku lõppu oma, oma muudatusettepanekule poolt muudetud kujul, kes toetab seda, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üks. vastu. erapooletud. vastu võetud. viiskümmend kaks, kes on selle poolt, vastu, erapooletud viiskümmend kaks, kontrollime seda elektrooniliselt elektrooniline kontroll, kõik on hääletanud. tagasi lükatud nelikümmend, viiskümmend kolm, kes toetab viiekümne kolmandat muudatusettepanekut, kes on vastu? vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuid kontrollime igaks juhuks. kontrollime elektrooniliselt kuuekümnendat muudatusettepanekut. suur tänu, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm hääletame seda sellepärast, et kuuskümmend kaks ja vastu võtmata. elektrooniline kontroll siis. hääletus on lõppenud, vastu võetud suure häälte enamusega, aga äh, nii palju käsi siin küll püsti ei olnud, kui praegu hääletas kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud. kuuskümmend seitse, kontrollime seda. ja nüüd võime siis kontrolli lõpetada. tulemus on tasavägine, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa. kes on poolt? vastu. tõenäoliselt sama häälte vahekord, aga kontrollime, sest et tulemus on üsnagi tasavägine. tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud. seitsekümmend, kontrollime seda elektrooniliselt. Yes, I can close the vote. Let's have a look. Yes. Uh, vastu võetud seitsekümmend üks, kes on poolt? Against seventy one. kes on vastu? erapooletud? see on tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend seitse, see langeb ära, sest viiskümmend kolm võeti vastu. muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number kaks poolt, vastu. seda peame kontrollima, elektrooniline kontroll see on ühe häälega vastu võetud. nüüd me läheme arvamuse juurde. TV Komisjoni arvamus ma natukene uurin siin asja ei, me ei saa ploki kaupa hääletada. kõigepealt esimene lõige, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas lõige, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks üle. lõige kolm, ettepanek tuleb TV komisjonist. hääletus lõppes, vastu võetud. neljas lõige, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viies lõige, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuus, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsmes lõige, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis on meil kompromiss üheksa. kompromiss üheksa. tegemist on äh, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusega, nüüd hääletame kompromissi üheksa. poolt, vastu. kuidas te julgete vastu olla? erapooletud, vastu võetud. kõik teised langevad ära, sest et kompromiss võeti vastu ja siis on meil lõpphääletus elektrooniline. tekst, nii nagu ta muudetud kujul on, hääletus algas. kaks häält on veel puudu. nüüd on kõik korras, hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend kolm poolt üks vastu, viis erapooletut, õnnitleme raportööri. lugupeetud kolleegid Läheme edasi. sest ega meil enam palju aega ei ole. ja järgmine päevakorrapunkt on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli Doha muutuste sõlmimine ja sellega võetavate kohustuste ühine täitmine. ja raportöör on härra Tarand Roheliste fraktsioonist. kas raportöör soovib sõna? tegelikult on siin ka arvamuse eest vastutav inimene. kolleeg, kui soovite sõna, palun. aitäh. sissejuhatuseks sissejuhatuseks oleks väga pikk sõnavõtt sellel teemal, et toetagem seda raportit. sellepärast, et siin arvestatakse kõiki neid põhimõtteid, mida me eh, siin parlamendis oleme toetanud Euroopa kliimapoliitika vallas. ja ma arvan, et ega rohkem midagi öelda polegi. tänu no kas keegi soovib sõna? härra Howard on äh, sotsiaaldemokraatide variraportöör. Äh, me tegelikult, äh, mulle tundub, et on üsna veider, et me toetame niisugust asja, kui tegelikult Euroopa Parlament on ka näinud, kuidas igal pool on äärmuslikud ilmastikunähtused. mulle tundub, on oluline, et me esitaksime oma arvamuse, sellepärast et nii nagu raportöör õigesti ütleb, muutub ilmastik väga oluliseks rahvusvahelistes suhetes ja on riigid, kes ei taha oma kohustusi täita, me räägime siin Hiinast, Venemaast ja kui me eh, Kyoto kahe ratifitseerime, siis me rõhutame eh, Euroopa Liidu eh, juhtrolli kliimaküsimustes. seda paluvad meilt arengumaad ja see tagab ka selle, et Kyoto leping ikkagi õnnestub ja just kõikidel nendel põhjustel toetan ma seda ka meie fraktsiooni nimel suur tänu. härra Watson, kas teie soovite sõna? jah, aitäh. mina jagan raportööri arvamus selles osas, et kliimadiplomaatia eh, peab eh, puutuma, muutuma Euroopa Liidu välispoliitika lahutamatuks osaks ning eh, Eh, see eh, kohustus, mis on endale võetud Doha voorus, eh, rõhutab selle teema prioriteetsust, sest on tohutu oht, mis tabab neid ilmastiku öö, mudeleid juba väga palju halba on ära tehtud ja inimene on tõepoolest selles tõsiselt kaasa aidanud kas on ka küsimusi? ei ole? kui ei, siis me eh, lõpetame selle teema arutelu. kolmandal märtsil me ahvetis hääletame seda teemat ning eh, siis me saadame arvamuse keskkonnakomisjoni, mis hääletab eh, kuuendal ja hääletus plenaaris toimub ilmselt aprillis kas komisjoni esindaja on kohal, kas te soovite sellel teemal sõna võtta? ei soovi. siis me oleme tõepoolest selle punktiga ühele poole jõudnud. ja siis ma praegusel hetkel peatan koosoleku, alustame uuesti kolmveerand kuus siis meil on kinnine koosolek koos delegatsiooniga Šveitsi-Norraga suhtlemiseks ning Euroopa Liidu Islandi parlamentaarse ühindkomisjonis Euroopa Majanduspiirkonna parlamentaarses ühiskomisjonis. teemaks on siis Šveitsi referendum eh, massilise sisserände küsimustes. nii et kümneminutiline vaheaeg